probleeme ning äh, neid huvitavad väga meie komisjoni kohtumised, meie komisjonis on toimunud üle kahekümne istungi juba ja suur aitäh, et te meie mandaati pikendad, pikendasite. aitäh, proua Alfano! Äh, loodetavasti teie komisjoni äh, töö jätkub edukalt, nüüd kui teie mandaat on pikendatud. eile pärastlõunal äh, president tõlge, luges ette kodukorra reegli sada kaheksakümmend seitse lõige üks tõlgenduse, nii nagu põhiseaduskomisjon selle on välja pakkunud ja vastavalt kodukorra reeglile kakssada üksteist lõige neli, kuna mingeid vastuväiteid sellele tõlgendusele ei ole esitatud, siis loetakse see tõlgendus kinnitatuks. ja nüüd jõuame lõpuks hääletuseni härra Moreira raport, mis puudutab makromajanduslikku finantsabi Kirgiisi Vabariigile, nimeline hääletus, hääletus on alanud